Siamo per iniziare, ma stiamo aspettando alcuni colleghi. nii, saame äh, varsti alustada, aga ootame veel mõningaid kolleege, sest meil on ette näha elektrooniline hääletus. enne kui äh, alustame, annaksingi äh, kohe sõna tõlkidele, kes loevad ette oma teadaande Äh, töövaidlus on kestnud seitseteist äh, päeva, olukord ei ole muutunud, seega äh, tõlgid lõpetavad täna töö ette nähtud ajal kaksteist kolmkümmend, aitäh! There's two things which are in Bene, ringraziamo gli interpreti aitäh tõlkidele, nendega oleme solidaarsed, ütleb juhataja. tänane esimene päevakorrapunkt näeb ette elektroonilise hääletuse, seega palun pange oma kaardid masinasse, nagu te teate, eilsel koordinaatorite äh, koosolekul otsustati et EFTD äh, fraktsioonile antakse äh, arvamus komisjoni äh, programmi äh, äh, kohta, mis puudutab kliimamuutuse LIFE programm. ja nad vaidlesid sellele otsusele vastu, see on siis mm, punktis kaks, üks, neli koordinaatorite soovituses. ja need soovitused jagati laiali eile ja seega otsustati hääletada selle vastuväite üle täna hommikul, nii nagu komisjoni sekretäriaat teada andis, seega olete oodatud elektrooniliselt hääletama selle live programmi arvamuse omistamise üle FTD fraktsioonile. hääletus on alanud. Avete votato tutti? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud. seega eilne koordinaatorite otsus jääb kehtima. nüüd äh, Martin Hösling soovis sõna, palun. ja, ma. Martin Häusling. Äh, suur tänu. ma tahaksin kolleegidele, kes eile kohal ei olnud, äh, selgitada, miks äh, see hääletus aset leiab. eile me ei selgitanud seda piisavalt. nüüd tõesti esimest korda siin komisjonis anname me nendele, kes kliimamuutust eitavad, võimaluse koostada raport kliima kohta. kuidas me läheme selle raportiga siis ENVisse? me teeme ennast täiesti naerualuseks selle otsusega. ma tean, et osad äh, Rahvapartei fraktsioonis, näiteks Albert Tess on ka sellel arvamusel, aga tõesti, kui me saadame siis äh, sellise äh, raportööri läbirääkimistele, siis äh, see on täiesti naeruväärne ja seetõttu peame väga kahetsusväärseks seda paraku küll enamuse otsust, mis me eile vastu võtsime, liberaalid Rahvapartei toetasid seda. tänan. aitäh, Martin. Stewart äh, Paalas äh, ka sõna. aitäh tahtsin äh, öelda, et mina ei eita kliimamuutusi ja tean, et viimase kahe tuhande aastaga on kliima kindlasti äh, muutunud ja me peame sellega äh, kohanema. aga äh, probleem on siin selles, et ma eeldan, et me saame Äh, siis keskkonnakomisjonist sellise soovi nimekirja siis, äh, mida nad soovivad, äh, et põllupidajad ette võtaksid, et kliimamuutuste vastu astuda. tahtsin küsida, et mis mõju on siis sellel põllumajandustootmisele ja teine test oleks teaduslik, et kuidas see tegelikult mõjutaks kliimat ennast ja kasutaksin siin äh, Greenwichis äh, äh, klimatoloogia kraadi omandanud inimese abi, nii et siin saaks siis selgeks, nii et mina lähtun siin tervest mõistusest, loogikast ja teadusandmetest ja teie võite muidugi seda vaidlustada, kui soovite aitäh ja head kolleegid, praegu ei ole hetk äh, alustada äh, arutelu sel äh, teemal. Erik saab järgmisena sõna ja siis läheme punkti kaksteist arutamise juurde. aitäh. Ehm, ma tahtsin lihtsalt öelda, et see hääletus kindlasti on oluline Eh, hetk, me praegu oleme arutamas eh, ÜKP-d siis aastast kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend seitse ja te ju teate kõik, et eh, meil on erinevate komisjonide vahel konfliktide, huvide konfliktid ja paljud asjad on läinud keskkonnakomisjoni, nad on taotlenud jagatud ja ka ainupädevusi paljudes küsimustes ja seega ka ma arvan, et tänane, tänahommikune hääletus oli tegelikult äh, viga äh, meile peale suruda äh, ÜKP äh, teemasid ja arutelu ei ole sugugi veel lõppenud ja tegelikult see hääletus tegelikult ei, sugugi ei aita, et president Sikirski aitab siin äh, äh, äh, keskkonnakomisjoni seisukohti peale suruda. me peame nüüd sellega arvestama ja vaatama, kuidas siis lõppkokkuvõttes see äh, nii-öelda lahing lõpeb, ei ole veel sugugi teada. aitäh! Äh, nüüd, kolleegid, saame siis alustada äh, tänase istungiga. jätkame punktiga kaksteist ja äh, siin äh, päevakorrapunktis äh, siis meil toimub mõttevahetus äh, määruse üle, mis käsitleb toiduahetla riski hindamist ja läbi äh,, riski hindamise läbipaistvust ja jätkusuutlikkust Euroopa Liidus ja see äh, mu, äh, muudab siis aastast äh, kaks tuhat kaks äh, pärit üldist äh, Äh, toidualast äh, õigusnormi ja lisaks sellele ähm, muudab see veel kaheksat õigusakti, mis puudutab erinevaid teemasid, äh, GMO-sid, toidulisandeid, suitsuaroome, toiduga kontos olevaid materjale, toidu, lisandid, toidu, ensüüme, maitaineid, taimekaitsetooteid ja äh, uuendtoitu. Envi on vastutav äh, komisjon ja meie arvamuse äh, raportöör on proua Kadenbach meie parlamendi sooviks on endaski mõista jõuda kokkuleppele esimesel lugemusel, lugemisel, nii et selle mandaadi lõpus jõuaksime sellega ühele poole, seega ei ole meil palju aega ja annangi kohe sõna äh, Kaarenile, kes saab meie seisukohta tutvustada, palun. suur tänu, tere hommikust äh, kõigile. mina olen ka komisjoni otsuses väga pettunud, mis puudutab eelnevalt äh, hääletust, aga nüüd äh, soovin rääkida teemal Euroopa Liidu toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus. mul on hea meel, et tänase arvamuste vahetuse käigus on meil äh, võimalus äh, teatada, millised on meie esialgsed arvamused komisjoni ettepaneku kohta. mina tervitan komisjoni ettepanekut äh, väga ja minu arvates on tegu sammuga õiges suunas. samas aga avaldan kahetsust selle üle, et see ettepanek tuli nii hilja kui mõelda selle üle, et me juba aastaid tegeleme siin äh, sellega, et me nõuame aastal kaks tuhat kaks võetud äh, üldise äh, toiduainete õigustiku ülevaatamist. kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kaheksateist on komisjon näinud ette Refiti äh, hinnangu üldise toiduainete õigustiku üle, et kas äh, määrus täidab oma eesmärki, äh, kas on vaja bürokraatlike kulude lihtsustamist, äh, need olid põhiküsimused ja nendele me oleme siin komisjonis ka pidevalt tähelepanu juhtinud. mis puudutab nüüd glüfosaadi kasutamise pikendamist, siis selline otsus võeti vastu eelmise aasta sügisel ja sellega nüüd äh, tegeletakse äh, pestitsiidide mm, riski hindamise edasiarendamisega. komisjon on äh, tulnud välja teekaardiga, Euroopa Liidu toiduahela riski hindamise kohta eelmise aasta lõpus ja nüüd ainult nelja nädala jooksul kaheteistkümne asemel saavad sidusrühmad oma seisukoha välja öelda ja ainult kakskümmend tagasisidet on antud. viieteistkümnendal jaanuaril oli äh, see Ähm, kontroll lõppenud, komisjon presenteeris oma tulemust ja kevadel äh, õigusakti ettepanek ja nüüd äh, üldiselt nõutakse rohkem läbipaistvust, eriti mis puudutab äh, riski hindamist võrreldes praeguse õigusaktiga peaks olema tõendamiskoormus, nii et äh, tööstuse poolt esitatud andmeid ei äh, peetaks automaatselt äh, ähm, tõestatuks ja pandaks paika ka täpselt, milliseid andmeid äh, tuleb ja on vaja hinnata. osad andmed peaksid olema konfidentsiaalsed, aga tuleb esitada põhjused, kui see nii on, et on siis konfidentsiaalsete andmete positiivne nimekiri ja kui on äh, oht, et äh, on äh, tekkimas kahju inimestele või loomadele, siis on vaja samuti eraldi andmeid, eraldi tõestust. EFSA andmed tehakse kättesaadavaks elektroonilises formaadis. uuringutele peaks olema parem juurdepääs ja samuti peaks olema äh, selge, kuidas on äh, võimalik äh, andmete omanikul toetuda autoriõigustele, kuidas tal on võimalik oma andmeid äh, paremini kaitsta ja kõik uurimused tuleb registreerida EFSA-l niimoodi, et oleks rohkem läbipaistvust varases staadiumis tuleb äh, lubada eelkõige selliseid uurimusi või nõuda selliseid uurimusi, mis puudutavad äh, turule lubamist. ühesõnaga, meie teeme kindlasti omapoolseid ettepanekuid ka ähm, nende uurimuste kohta, tuleb äh, konsulteerida sidusrühmadega, avalikkusega, selleks on vaja eraldi menetlust, eraldi plaane niisiis äh, meil on vaja läbipaistvuse nõudmisi karmistada ka lubatud ainete osas. komisjoni võimalus äh, eriti äh, keerulistel juhtudel paluda EFSA-lt effizientere Risikokommunikation, eine stringente Kommunikation über den tõlgid äh, paluvad esimehel äh, öelda parlamendisaadikule, et ta räägiks aeglasemalt, teda on praktiliselt võimatu tõlkida. aga tõlk siiski püüab jätkata. see on absoluutselt võimatu ma isiklikult olen arvamusel, et äh, riskikommunikatsioon on äh, mitte delegeeritud äh, õigusakt, vaid alusseadusandlus. EFSA haldusnõukogus saavad olema esindatud ka liikmesriigid. Nad peavad olema poliitiliselt majanduslikult sõltumatud nii et nad saaksid EFSA-t riski hindamisel toetada ja teaduskoostööd äh, edendada. iga liikmesriik nimetab mitu eksperti. Need on kõige olulisemad äh, õigusakti ettepaneku äh, punktid, me peame arvestama siin mitmesuguste teemadega ja me ei saa ajapuudusel minna detailidesse väga oluline on tugevdada EFSA-t riski hindamisel ja luua selleks vajalik juriidiline raamistik. me saame seda teha ainult siis, kui EFSA ressursse suurendatakse nii personali kui ka finantsvahendite osas ja kui EFSA-l on vaja oma uurimusi läbi viia. meil on siin väga palju ideid, mis tuleb aga üle vaadata Eh, niimoodi, et neid oleks võimalik korralikult eh, rakendada. meil on väga vähe aega jäänud ja ma palun teilt eh, toetust, et me saaksime veel käesoleval mandaadi ajal anda triloogi läbirääkimisteks mandaadi, palun. hästi, aitäh, Kaarel. enne kui annan komisjonile sõna tahaksin meenutada, et kahekümne üheksandal ja kolmekümnendal äh, augustil äh, on siis äh, arvamuse projekti läbivaatamine, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kahekümne viies september ja vastuvõtmine kakskümmend kaks oktoober. E suur tänu, mina olen Rahvapartei variraportöör. ma toetan põhimõtteliselt ettepaneku sisu, mis puudutab äh, riskihindamise läbipaistvust ja kestlikkust, äh, sõltumatud teadusuuringud on olulised ning tõhus haldamine. ma tervitan asjaolu, et äh, komisjon on esitanud ettepanekuid, kuid neli märkust. läbipaistvuse edendamine läbi avalike uuringute on hea kuid äh, konfidentsiaalne teave, ja see on väga tähtis, vajab kaitset. EFSA võtab oma otsused vastu põhinedes konfidentsiaalselt infol ja ma tahan, et süsteem jääks tõhusaks ja toimivaks. paljud on mures, et äh, EFSA-le ja firmadele kaasneb sellega liiga suur koormus, mis takistab tõhusust ja sõltumatuse tagamine teadusuuringute osas äh, annab võimaluse komisjonile omaenda uuringuid läbi viia. EFSA infosüsteem ja info avaldamine ja teemade konfidentsiaalsus on väga olulised aspektid. teaduseksperdid eksperdid, kõik, kes tegelevad toiduohutusega, peavad seda protsessi juhtima, see on väga tähtis. ja teadlased peavad olema sõltumatud, seda tuleb ka kindlasti kontrollida. EFSA haldus ja liikmesriikide roll. ettepanekus räägitakse ühest liikmest, ühest asendusliikmest äh, liikmesriigist, aga Euroopa Parlament peab samuti on, olema kaasatud ja selle kohta mul on ka kommentaare viieaastane ametiaeg samuti paneelis või selle pikendamine pärast viit aastat, mul on mõningaid kõhklusi selles osas e. E-maa osas näiteks on meil sama mudel, mida praegu rakendatakse siis EFSA-le. pärast viite aastast liikmesriigid peavad julgustama eksperte osalema neljandaks ja mis on väga oluline, riskide teavitamine, viimased äh, juhtumid, nagu näiteks äh, Hollandi tea-, poolne teavitamine eelmise suve äh, kriisist näitab selle, näitab seda, et riskide teavitamine on oluline töövahend toiduohutuse tagamiseks. Äh, kommunikatsioon kodanikega on väga oluline, kodanikud peavad teadma, et äh, toit on ohutu. avalikkuse usaldus on väga oluline. EFSA pädevust tuleb suurendada ja riski hindamise tsükkel peab olema lühem, peaks olema võimalik internetiajastul ka virtuaalseid kohtumisi korraldada, ei ole tingimata vaja inimesi samasse ruumi kokku tuua. ja siis saavad hindamisotsused kiiremini tehtud. Euroopa Liitu toiduohutuse osas esirinnas usaldus väga oluline teema. aitäh, keegi soovis veel sõna, Martin, palun. ja <clears throat> suur tänu. eile meil oli juba võimalus volinikuga sellest rääkida ja minu arvates algatus on üldiselt hea ja me toetame seda. on mõningad äh, punktid, mille üle tuleb põhjalikult äh, arutleda, ehk siis kui kaugele läheb lõpuks äh, see läbipaistvus, mis on ärisaladused, ma kujutan ette, et äh, paljud ettevõtted ütlevad, et tegu on sekkumisega nende ärisaladusse ja ka volinik äh, mainis seda ja ma küsisin, et äh, kui palju puudutab see ka ettevõtteid, kelle asukoht ei ole Euroopa Liidus, kui palju me saame kohustada teisi reeglitest kinni pidama ja kõige otsustavama tähtsusega on siin EFSA tugevdamine meil on raskusi sõltumatute ekspertide leidmisega, eksperdid äh, liikmesriikidest äh, kuidagi ei leia teed sinna, selleks on mitmeid põhjuseid, muuhulgas äh, on põhjuseks ka see, et EFSA ei ole rahaliselt väga hästi varustatud ja kui nüüd nõutakse sobivustestide ja uuringute läbiviimist, äh, siis tuleb EFSA-le selleks ka piisavad vahendid äh, eraldada. nii et me tervitame seda kõike ja toetame komisjoni selles punktis, aga on palju detailseid küsimusi, mis äh, meil loodetavasti õnnestub lahendada, et juba käesoleval mandaadi ajal otsus vastu võtta. me räägime ju siin poliitika usutavusest ja läbipaistvusest ja nende puuduse all on poliitika just viimastel aastatel kannatanud, loodetavasti saame seda korrigeerida, aitäh. Martin, la parola Susanna Meijo, Susann. aitäh, Martin, järgmisena saab sõna Susanna um,. suur tänu, Paulo. ka mina olen arvamusel, et tegemist on äh, hea õigusaktiga, mis aitab meil äh, saada tagasi kaduma läinud usalduse Euroopa Liidu institutsioonide vastu me saame oma usaldusväärsust tugevdada. Martin Häusling äh, juhtis tähelepanu ühele punktile, mis äh, puudutab äh, seda, et olemasolevad institutsioonid, kes viivad läbi neid teste, peavad omama selleks ka piisavaid vahendeid. kui EFSA-t ja EMA-t omavahel võrrelda, siis Euroopa Ravimiametil mida ma pean ka õigeks ja mida ma tervitan, äh, eelarve kaks korda suurem kui EFSA-l, EMA-l on äh, kaks korda rohkem personali samas äh, me sööme ikkagi rohkem, kui me ravimeid tarvitame ja seetõttu tuleks tagada, et EFSA-l oleksid ka piisavad vahendid, et tõesti tagada see riski hindamine ja läbipaistvus, et meil oleks ohutud toiduained Euroopa turul, aitäh! aitäh, Susanna, nüüd saab sõna äh, komisjoni äh, esindaja, DigiSante on saatnud esindaja Peeter Vohor, palun. tänan, esimees. tänan võimaluse eest meie nägemust selgitada. olen tänulik positiivsete märkuste ja toetuste eest tahaksin aga lühidalt puudutada mõningaid aspekte, mida parlamendiliikmed on puudutanud. kõigepealt läbipaistvus ja andmete konfidentsiaalsus. meie ettepanekus arvame, et oleme saavutanud hea tasakaalu, me teame, et peame kaitsma intellektuaalset omandit, innovatsiooni, konkurentsivõimet. nii et me oleme positiivse nimekirja koostanud. tuleb rõhutada, ma arvan, et see positiivne nimekiri tugineb praegustele tavadele, kohtuotsustele ja hinnangutele selle osas, kuidas konfidentsiaalsuse alaseid otsuseid praegu langetatakse. nii et põhimõtteliselt ei tohiks siin olla äh, sektori jaoks mingisuguseid üllatusi. ja mis on ka positiivne meie ettepanekus, on see, et et äh, erinevalt praegusest, kus äh, EFSA on see, kes eeskirjad paika paneb, mille alusel ta oma konfidentsiaalseid otsuseid langetavad, see positiivne nimekiri on avatud ja seega kõikidele tuttav, äh, tootjad, vabaühendused, avalikkus saavad sellega kursis olla. tasakaalust rääkides ma arvan, et peaksime arutama just positiivse nimekirja osasid ja vaatama, kus oleme läinud liiga kaugele või mitte, aga ma arvan, et me oleme saavutanud õige tasakaalu ja mitte ainult taotluste kuupäev, vaid äh, intellektuaalse omandi kaitse põhimõte, konfidentsiaalsus, äh, ärisaladus, see käib ka äh, kohtumiste kohta, mis ettevõtetel võib EFSO-ga olla taotluste ettevalmistamisel. mis puudutab äh, ressursse ja liikmesriikide kaasatust, tuleb öelda, et on väga oluline, vähemalt proportsionaalselt oluline tõus, mis on meie ettepanek EFSA jaoks, kaheksakümmend protsenti tõuseb eelarve ja kakskümmend, kakskümmend viis protsenti töötajate arv võrreldes EFSA teiste ametitega nagu Ravimiamet, peame arvesse võtma äh, sektoreid äh, ja tooteid, mis on erinevad kummagi ameti puhul, kuidas nad toimivad. emal on äh, maksetepõhine toimimine, tasudepõhine, EFSA aga eelarve tuleb täielikult Euroopa Liidu eelarvest Need on olulised aspektid. ja veel tuleks rõhutada vahet äh, ravimite ja toidu vahel. ravimite võtmisel oleme valmis tunnistama, et äh, võivad olla sellega seotud riskid, et kõht võib hakata valutama. aga toidu puhul me riske ei aktsepteeri, see näitab ka, millisel määral saab tootjaid kaasata EFSA tegevusse. aga EFSA peab jääma sõltumatuks ja me arvame, et ka kui, kui juhatusse kaasatakse liikmesriigid ühest küljest ja kui nad nimetavad omad eksperdid, siis saab endiselt säilitada sõltumatusega, samas EFSA ei tohi üksi jääda vastutama toiduohutuse eest Euroopas, on vaja ühist süsteemi. see on ka liikmesriikide vastutus ja ettepaneku eesmärk on ka just see koostöö asutada ja need oleks minu poolt, see oleks minu poolt kõik. aitäh komisjoni esindajale ja nüüd annan uuesti äh, sõna äh, raportöörile, Karin, kui sa soovid midagi lisada, ei soovi, aitäh kõigile, siis saame äh, edasi minna tänase päevakorraga aga vahepeal äh, tervitan äh, kahtekümmend nelja äh, loomasõprade ühingu liikmeid, kes tulevad siia erinevate fraktsioonide kutsel. ja nad on meie kolleegi Hans Kambi kutsel siin. Hans ikka, kas soovite sõna, ei soovi? siis saame edasi minna. järgmine punkt. ja siin on tulemas siis esimene äh, arvamuste vahetus mis puudutab äh, määruse üks äh, murd kaks tuhat äh, viis rakendamisraportit, mis puudutab loomade transporti Euroopa Liidus ja väljaspool seda. nagu te teate, siis meie komisjonile anti esimeste konverentsil ülesanne koostada see rakendusraport, lähtudes kaebustest, mis on tulnud selle olulise määruse äh, halva rakendamisega seoses ja äh, Envi ja TRAN komisjonid äh, määrati jagatud pädevusega komisjonideks siis selle rakendusraporti koostamiseks ja sellel osaleb, selles osaleb ka parlamendi teadusuuringute teenistus ja me eeldame, et nad siis septembri lõpuks juba tulevad välja Äh, uuringuga äh, selle määruse rakendamise kohta. lisaks äh, sellele on koos meiega siin komisjoni Digi Sante toidu- ja veteraan, veterinaarameti mm, esindaja. see amet asub teatavasti Iirimaal ja meie delegatsioon vist läheb ka sinna äh, visiidile septembris, nii et saame siin nüüd mõtteid vahetada ja esimesena saab sõna härra Toorman raportorina. aitäh, head kolleegid. mina olin üks palju, paljudest äh, allakirjutajatest selleks, et meil võiks olla erikomisjon, kes uuriks, äh, kuidas Euroopa Liidus toimub loomatransport, äh, meil see ei õnnestunud, see tekitas pettumust ja ma mõistan seda ja nüüd aga on meil võimalus koostada rakendusaruanne. ja mina olen raportööriks. ootan seda ja ma, ma olen väga uhke, et saan endale võtta selle tähtsa ülesande. ma arvan, et saame koostada raporti, mis tõepoolest keskendub teemale loomade kaitse on teema, millega peame tegulema, on selge, et määrus ei toimi nagu peaks, liikmesriigid ei täida eeskirju ja reeglite rikkujatega ei võeta midagi ette. hetkel oleme alles väga varajases staadiumis ja on teatud ajasurve. ja mainiksin mõningaid poliitilisi aspekte, mida tahaksin oma raportisse kaasata. loodetavasti abistate mind, nii et sellest saab meie ühine raport. kõigepealt äh, Tapa, Tapamaja lähima, peaks olema lähim. ma ei näe ühtegi põhjust, miks tuleks loomi transportida äh, pikkadel vahemaadel, parem oleks äh, lihakehasid transportida ja me peame reeglid ka üle võtma. kuid äh, väga erinev on äh, rikkumiste sanktsioneerimine. kolmandaks, eksport kolmandatesse riikidesse. Euroopa Kohus otsustas aastal kaks tuhat viisteist, et transportijad on kolmandatesse riikidesse vedamisel, näiteks äh, Türgi puhul on transport probleemiks ja sellega ei segel-, tegeleda piisavalt. tahaksin ka ise, tahaksin ka ise selle teemaga tegeleda. eeslite transport Hiinasse näiteks. Need on konkreetsed, mõned konkreetsed näited, mida tahaksin kaasata. kuid on ka muid aspekte, millega peame tegelema. ma loodan, tugeva mandaadi saada selle raportiga. ja nagu olen ka mujal juba öelnud, loodan, et saan suure poliitilise toetuse kõikidelt fraktsioonidelt, et see oluline teema oleks tagasi meie päevakorras, et komisjon ja liikmesriigid hakkaksid äh, oma vastutust kandma ja ootan nüüd teie sisendit, ootan teie sõnavõttu, aitäh! aitäh, nüüd äh, alustame aruteluga. Jan Hoitamäe saab esimesena sõna, palun. ja, dank u wel, eh, meneer de voorzitter, dank u wel, eh, raportöör. Ehm, ja, dit onderwerp gaat me. suur tänu. jah, ma arvan, et see teema on minu jaoks äh, väga oluline põllumajandus ja loomade heaolu on väga tähtsad, eriti kui me räägime loomade vedamisest. on palju ettevõtteid, kes veavad loomi korralikult, aga me oleme siiski täheldanud, et mitte kõiki Euroopa Liidu reegleid ei rakendata alati, eriti kui transport äh, hõlmab kolmandat äh, riiki, kus loomi äh, koheldakse väga kohutaval viisil. minu jaoks on siin olulised kolm-neli asja, mida ma tahaksin lühidalt mainida. kõigepealt me peame teadma, kuidas see õigus akt võib olla konfliktis äh, transporti puudutavate õigusaktidega. kas äh, vedajatele selle õigusaktiga kehtestatavad reeglid võivad minna konflikti teistega. ja edasi, kui me määrame kindlaks teatavad asukohad ja räägime siin teatavatest ärimudelitest, siis äh, see ei ole võib-olla kõik ikkagi nii lihtne. jutt on äh, puhkekohtadest, nõudlus, pakkumine, mõnda marsruuti äh, kasutatakse mõni päev rohkem, teine päev vähem ja lõpetuseks me peame vaatama seda, kuidas äh, üleüldiselt äh, parema harmoneerituse tase tagada, see puudutab ka trahve, ka need tuleb liikmesriikides äh, harmoniseerida. tuleb tagada reeglitest kinnipidamine, ei saa lubada seda, et head vedajad kannatavad selle all, et teised äh, rikuvad reegleid. meil tuleb toetada neid vedajaid, kes lähtuvad loomade heaolust ja me peame kõik tegema selleks, et olukorda parandada. järgmisena saab sõna kolleeg Hatsekamp. suur tänu. jah, igal aastal viis miljonit lammast, kolmkümmend üks miljonit äh, siga, üks koma viis miljardit äh, kana ja nii edasi. Äh, kõiki neid loomi transporditakse Euroopas ja Euroopa Liidu väliselt ja Euroopa Liidust väljas on need äh, loomade linnud, lindpriid, neid transporditakse laevades, lennukites, autodes tuhande kilomeetrite taha kuumuses või külmas, mis ei ole praktiliselt välja kannatatav, laevad, veokid loomadega, mis ootavad kõrvetava päikese all tundide kaupa Euroopa Liidu piiridel kakskümmend tuhat looma tuli hiljuti tappa, sellepärast et teel Keeniasse Brüsseli lennujaamas äh, nad siis äh, maandusid. peame mõtlema ka vasikatele, kes äh, lahutatakse lehmadest ja siis nad ei saa üldsegi ka vett juua, neile ei anta seda kujutage ette lehmi, kes peavad äh, ootama lennukite äh, kaubaruumides äh, või lennujaamade kaubaruumides ootama transporti. selliseid andmeid on väga palju kogutud. Animal Angels, loomakaitseorganisatsioon kontrollib äh, selliseid vedusid, äh, seda kontrolli peaks tegelikult äh, tegema Euroopa Komisjoni tasandil ja me ei räägi siin mingisugustest vahejuhtumitest, vaid äh, iga päev erinevates kohtades, erinevatel kellaaegadel täheldatakse selliseid vedusid Animal Angels äh, teeb tööd vabatahtlikult, nad edastavad ka infot ettevõtetele, kuidas äh, tööd paremini korraldada, aga mind üldse see kõik ei pane imestama. Euroopa Liit juba aastaid on äh, sulenud silmad loomade heaolu ees. me peaksime transportima lihakehasid, mitte elusloomi aga sellest tegelikult ei piisa, sellepärast et tapamajades loomi tapetakse täiesti julmal viisil, me nägime seda Belgias ja Hollandis hiljuti tapamajades valitsevad jõledad tingimused. ja see lahendus, mida raportöör mainis, sellest ei piisa, meil on vaja oma põllumajandussüsteemi ja toiduainetesüsteemi süstemaatiliselt muuta. meil on vaja rohkem taimseid valke, vähem loomseid valke ja vähem liha tarbida. ma tean, et raportöör mu arvamust päris nii ei jaga, aga kakskümmend saadikut äh, toiduainete ohutuse komisjonist on äh, palunud äh, luua uurimiskomisjon loomavedude osas me peame olema teadlikud äh, sellest, milline on kohutav äh, reaalsus ja see määrus, millest me äh, täna räägime, seda ka surutakse ähm, läbi komisjonidest, põllumajanduskomisjon siin ka oma rolli mänginud. parlamendi presidendile saadeti äh, kiri, mis ütles, et loomade heaolu on ainult äh, põllumajanduskomisjoni pädevuses, sellega mina nõus ei ole. nüüd äh, koostatakse rakendusraport ja meil ei ole piisavalt aega, et korraldada kuulamisi. ma arvan, et äh, see komisjon teeb siin asja tõesti enda jaoks väga lihtsaks, ma tahan raportööri käest teada, kuidas ta kavatseb probleemi lahendada. tõepoolest, ütlen kogu südamest. ma loodan, et toetatakse minu soovitust äh, moodustada uurimiskomisjon. minu külalised on kõik äh, loomi toetava poliitilise partei liikmed, nad esindavad äh, ühte-teist liikmesriiki ja kui meie siin parlamendis ei tee seda, mida kodanikud meilt nõuavad, kui me ei lähtu sellest, millised õigused loomadel on, siis järgmisel aastal istuvad need inimesed minuga koos siin laua taga ja suruvad need asjad läbi. järgmisena saab sõna kolleeg Schreier. Eh, suur tänu, esimees kõigepealt eh, ma soovin loomulikult eh, reageerida sellele, mida ütles kolleeg Haasekamp ka mina soovin järgmisel aastal siin istuda ja on palju inimesi, kes jagavad meie poliitilisi veendumusi. ma tahaksin äh, tänada kolleeg äh, Hoitemat. loomulikult äh, on vastuolusid ja on kitsaskohti ja nende vastu tuleb võidelda ja mitte ainult loomade vedude puhul rikkumisi tuleb uurida, nende vastu tuleb võidelda, aga see, kuhu läheb tänane arutelu, seda ma ei saa aktsepteerida, ma olen äh, tutvunud äh, olukorraga koha peal reaalselt ja kui vaadata Hollandi transpordisektorit, siis me üritame leida optimaalset lahendust äh, loomadele veevarustuse osas, temperatuuri osas ja mul on hea meel, et see toimib siin arutelus äh, alustatakse sellega, et kõik on valesti, loomulikult see, mis on valesti, sellele tuleb juhtida tähelepanu, aga meil tuleb mainida ka seda, mis äh, toimib hästi. me räägime siin äh, kontrollist, me räägime siin puhkekohtadest. ma olen Hollandis ka olukorraga tutvunud, kui keegi kontrollida ei saa neid puhkekohti, või kui ei kontrollita loomade heaolu, siis äh, tihtipeale veokid peavad ootama tundide kaupa, äh, et see kontroll siis lõpuks äh, läbi äh, viidakse, selle all kannatavad ka loomad, kui nad niimoodi järjekorras peavad ootama. ka sellist olukorda meil tuleb vältida ja ma ei ole absoluutselt nõus sellega, kui öeldakse, et äh, just sellest tapamajast tuleb tappa, mis on kõige äh, lähemal. meil tuleb arvestada siin ka majanduslike aspektidega. näiteks kui põllumajandustootjad äh, äh, peavad sõitma viisteist või viiskümmend kilomeetrit äh, kaugemale ja kui see toimub äh, heades oludes, eh, siis eh, see ei ole probleem ja Euroopa Parlamendi asi ei ole sellest rääkida. me räägime siin majanduslikest aspektidest, loomulikult kui on rikkumisi, siis tuleb nendega eh, tegeleda. ma ei saa seda aktsepteerida, teie nüüd naerate, aga no see selleks. ma olen tutvunud põllumajandusolukorraga koha peal, mul on kogemusi sellest vallast, näiteks kui siin rääkida ekspordist äh, Saksamaale, siis äh, kõik need äh, lisakontrollid toovad ka lisaootajad. kolleeg Vaits. aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Vaits uh,. Uh, aitäh, esimees. pärast seda suurepärast Rahvapartei kõnet on mul piisavalt laskemoona, et tulistada vastu. kui rääkida nüüd Hollandist, siis minu kui Baierimaa esindaja jaoks on probleem selleks, et teil on Hollandis äh, massiline tootmine, te toote sisse sööda mujalt, kuna sööta te ei äh, tooda paljudes ettevõtetes äh, loomade äh, toidu tootmiseks äh, maad ei ole, no muidugi osad ettevõtted võib-olla on erandid ka, mul ei ole mitte mingisugust probleemi majanduslikuks koostööks, me peaksime tõesti tegema omavahel majanduslikku koostööd, aga mitte loomade heaolu kulul ja kas teie siin äh, toetate põllumajanduskomisjonis äh, põllumajandustootjaid, talunikke või te toetate suurtootjaid ainult? ja see on tõesti väga oluline küsimus ja ma vaatan täpselt, kelle poolt te olete. kui nüüd tulla tagasi raporti juurde, siin äh, siis kahjuks me ei räägi siin seadusandlike raamtingimuste paremaks muutmiseks, muutmisest Äh, rohelisena on mul palju ettepanekuid äh, raamtingimuste paremaks muutmise kohta. me peaksime loomi transportima võimalikult vähe ja ainult siis, kui see on hädavajalik. siin raportis me räägime sellest, äh, kuidas jõustada neid õigusakte, mis meil juba on ja tõesti loomaveod Hollandist ja Taanist, need loomulikult on enamasti paremad, isegi kui seadus nõuab aga kui äh, Austrias äh, näiteks äh, korraldatakse kontrolle, siis üheksakümnest veokist ei täida nõudmisi ja reegleid ja puudub infrastruktuur, puudub taristu, puudub, puuduvad puhkekohad, aga ka kontrolle ei ole piisavalt mis äh, juhtub siis, äh, kui kontrollitakse Austrias põhjalikult äh, mõnda liidumaad, siis nad sõidavad lihtsalt ringiga näiteks Tšehhi või Ungari kaudu ja meil ei ole Euroopas piisavalt koostööd. politsei ei tee omavahel koostööd, õiguskaitseorganid ei tee omavahel koostööd, terrorismi vallas võib-olla nad teevad koostööd, aga kui me räägime loomade heaolust, siis nad seda ei tee. nii et siin parlamendis me peame tagama, et äh, peetaks kinni nendest seadustest, mis on juba vastu võetud ja meil peab olema korralik piiriülene koostöö, et paremini äh, kontrollida äh, loomavedusid ja jään ära ootama nüüd edasisi arutelusid, aitäh. Bene, grazie, adesso la nostra aitäh, nüüd saab sõna Karin Kadenbach. suur tänu. see teema näitab äh, ka seda, et äh, see puudutab väga paljusid äh, kodanikke. juba varasemalt on ju miljonid kodanikud allkirjastanud äh, petitsioone ja nõudnud, et loomaveod ei tohiks kesta kauem kui kaheksa tundi. me tunneme, et kodanikud soovivad rohkem rõhuda loomade heaolule. me oleme võtnud omale kohustuse Euroopa Liidu tasemel tunnustada loomi kui tundlikke olendeid ja sellest me peame oma töödes ka lähtuma aga ma nüüd ei räägi enda nimel, vaid äh, meie variraportööri Maria nimel, kes täna siin kahjuks ei saa olla, ma annan talle loomulikult äh, aru sellest, mida täna siin räägiti ja ta palus mul mõned äh, punktid siin ette kanda, mis on väga olulised sel teemal. juba mainiti transporti kolmandates riikides, seal toimub äh, väga jämedaid rikkumisi, mis puudutab äh, temperatuuri, juurdepääsu veele ja nii edasi. on äh, ju tõesti äh, ka meil sagedate reisijatena kerge ette kujutada, kus on siis parem istuda, kas äh, mingisuguses äh, umbses äh, ilma konditsioneerita rongivagunis äh, või lennukis piisava jalaruumiga Economy Flex istmel. meil tuleb loomulikult rõhuda sellele, et igasugune vedu, igasugune transport oleks vastav õigusaktidele, oleks vastav sellele, milles me oleme seni kokku leppinud tähtis on ka see, et oleks piisavalt äh, puhkepause, peatumist. kolleegid on maininud ka seda, et äh, loomade vedu ei saa vaadelda eraldi ülejäänud transpordi õigusaktidest. me just hiljuti arutasime veokijuhtide töötingimusi, need asjad on omavahel tihedalt äh, seotud. kui kontrollitakse paremini loomavedusid, siis äh, automaatselt äh, kontrollitakse ka paremini veokijuhtide töö- ja puhkeajast kinnipidamist. raport toob välja, et praktiliselt ei ole võimalik sanktsioone rakendada ja see, kui hiilitakse kontrollidest äh, mööda, siis see ei puuduta mitte ainult äh, terveid suuri piirkondi, vaid konkreetseid äh, teelõike. kiiresti antakse teada, kus kontrollid on, siis veokijuhid sõidavad mujale. Euroopa Liidus on väga selged reeglid küll tapamajade kohta ja siin on kindlasti siiski parandamisruumi ja kindlasti tuleks eelistada lihakehade, mitte elusloomade transporti. me räägime siin looma, loomade heaolust aga väga oluline on arvestada ka liha kvaliteediga. kui loomi transporditakse, eh, siis eh, mida rohkem eh, stressihormoone nende keha toodab, seda ebakvaliteetsem liha lõppkokkuvõttes on ehm, eriti kui arvestada, et seal võib-olla kasutatakse veel ka mingeid ravimeid, nii et loomade heaolu on ka meile liha kvaliteedi näol kasulik meil tuleb äh, selgelt äh, tagada ka töödeldud äh, toiduainete puhul liha märgistamine, nii et kodanikud saaksid selget infot selle kohta, kust on pärit see liha, mida nad leiavad näiteks mingis valmistootes. aitäh, kuulasime ära kolleegid ja nüüd annan sõna komisjoni esindajale. tänada võimaluse eest teiega mõtteid vahetada. komisjon tervitab seda raportit. ootame selle tulemusi. loomatransport on komisjoni jaoks prioriteet. oleme viimased aastad selle kallal ka töötanud. ja meie poolt täielik koostöö, kui soovite mingisugust teavet, mis meil on nagu parlamendiliikmed on öelnud, see on keerukas teema, erinevad loomaliigid, transpordivahendid ning rahvusvaheline mõõde. ja üks probleemidest on usaldusväärsed andmed. komisjon on mõnedest probleemidest teadlik määruse rakendamisel, kuid ei ole olnud äh, lihtne nende osakaalu kindlaks määrata või mõju loomade tervisele konkreetselt me oleme probleemidest teadlikud, kuid keeruline on seda üldisesse konteksti panna, anda hinnangut, kui suur või väike on mõne nähtuse osakaal. lühidalt pisut komisjoni praegusest ja tulevasest tööst selle konkreetse määruse kallal viimase kahe aasta jooksul on meil olnud konkreetne projekt loomatransport ekspordiks, mitte Euroopa Liidu liikmetesse. keskendusime Türgile konkreetsemalt Türgi ja Bulgaaria. oleme hetkel koostamas raportit, mõne kuu pärast see ka valmib. ja oleme alustanud ähm, laevatranspordialast uuringut samuti ja see peaks aasta lõpuks valmima. rääkides maanteetranspordist, olemasolevad andmed näitavad positiivset trendi nõuetest kinnipidamisel, kuid mitte ainult seda kõrge on nõuetest kinnipidamine transportijate puhul, kui tegemist on importijatega. oleme liikmesriikidega teinud koostööd viimased viis kuud, viis kuud aastat, viis kuus aastat läbi kontaktpunktide. oleme ka väga olulisi dokumente koostanud, isegi kui nendel ei ole õiguslikku sisu, siis ma arvan, et äh, töö harmoneerimise ja mõttevahetuse kallal käib näiteks linnu transport, selles osas on äh, kokku lepitud äh, toot-, tootjate poolt ja liikmesriigid on kokku leppinud ka loomatranspordilaevade osas. loodi alagrupp loomatranspordi, äh, loomade heaolu platvormi all. komisjon on alustanud hiljuti tööd ja oleme määratlenud kolm teemat, mille kallal töötada ja kus me ootame tulemusi enne kaks tuhat üheksateist lõppu. Need on, on veiste transport, ekstreemsed temperatuurid ja ja kolmeaastane ja meil on ka heade tavade projekt, see puudutab väga erinevaid äh, loomaliike. nüüd oleme levitusfaasis. dokumendid tõlgitakse erinevatesse keeltesse. komisjon tervitab parlamendi raportit. me ei taha alustada arutelu sellel teemal, kas äh, pikkade vahemaadega transport peaks aset leidma või mitte. sest meil on olemas praegused õigusaktid loomatranspordi osas. ja minu pädevuses ei ole otsustada, kas see on vastuvõetav või mitte. kes ja milline on põllumajandusmudel, mida me Euroopa Liidus tahame näha. suur tänu, et andsite meile võimaluse sõna võtta aitäh äh, komisjonile. Äh, annan veel korra sõna kolleeg Vaitsile yeah,. Um, um... esimees, konstruktiivne ettepanek. tahaksin kolleegidele ja komisjonidele meelde tuletada, et me algatasime pilootprojekti eelarve osas, mis puudutab liikuvaid tapamajasid. oleme rääkinud sellest siin loomade heaolu grupis, intergrupis ja tuletaksin meelde ja paluksin teil toetada seda ettepanekut järgmisel ametiajal. oleme uurinud, kuidas mobiilsed tapamed võiksid äh, põllumajandusettevõtetele lähemale tulla ja võiksid olla osa lahendusest, kuidas loomatransporti vähendada just äh, pikamaa transporti, nii et ma kutsuks teid üles toetama. Molto bene, grazie aitäh, nüüd saab äh, viimaks äh, sõna meie raportöör Tormann. Äh, aitäh, esimees. see esimene arutelu näitab, et me tegelikult oleme juba nõus paljudes punktides ja oleme nõus, et me tahame midagi ette võtta loomatranspordi osas ja mõnede teemade osas, kus olukorrad liikmesriigiti on erinevad kuidas need liikmeriigid hakkaksid kõik rakendama samu eeskirju? rääkides kontrollist loomade pealelaadimisel enne transporti, seda tehakse erinevalt. sanktsioonid on erinevad. Taanis, mida mina esindan, äh, tuleb maksta trahvi nii transportija kui käitleja, kui loomi ei ole koheldud hästi. mõned võtavad riske ja saadavad loomad, kes ei ole transpordiks äh, valmis, me tahame lõpetada sellised tavad. mina teeksin ettepaneku, et me tapame loomad enne, kui neid transporditakse tapale viimiseks. miks peaks äh, hobuseid tapma? miks neid peaks viima Itaaliasse tapale? võiks nad Taanis äh, tapamajja viia ja siis külmutatud äh, lihakehad või poolikud lihakehad võiks viia Itaaliasse töötlemiseks. ja muidugi tuleb mõelda ka transpordiõigusaktidele, kas on konflikt transpordialaste õigusaktide ja loomatranspordi vahel, kui ei ole piisavalt puhkekohti, siis iga liikmesriik peaks olema kohustatud tagama selle. ei saa olla nõuded ainult Euroopa Liidu tasandilt, iga riik peaks seda tegema. ma arvan ka, et kui valitakse teid läbi riikide, kus kontrolli ei tule, siis see ei ole õige. tuleb mõelda sellele niisiis, kus parandada tingimusi loomade jaoks, ligipääs veele või vann sigadele, kus nad saaks mängida või mürada. Neil on Äh, rohkem õigusi kui pensionäridel Taanis, nad saavad isegi iga päev vannis käia. vähemalt mõned asjad on õigel teel. aga rääkides kõrgetest temperatuuridest, kui ei ole vett, kui on kuum, siis see lihtsalt ei ole lubatav. Strasbourgis olime viimati. kuulsin, et rong peatus, inimesed jäid veeta. ja inimesed nutsid, kui nad oleksid olnud sead, siis neil ei oleks olnud õigust veele. see näitab, et meil on nüüd projekt, mida me tahame ellu rakendada, me oleme nõus, et midagi tuleb ette võtta. nii olen aru saanud. ja muidugi peame mõtlema ja arutama, kui palju saab praegu ära teha. ka mina kirjutasin alla, e, et meil oleks uurimiskomisjon loomadele tuleb äh, mõeldes saavutada parimat, mitte ainult valimiste kontekstis. aitäh raportöörile, kõigile äh, kolleegidele, komisjoni esindajale. nüüd äh, teeme ähm, pausi paariks minutiks. järgmine päevakorrapunkt on äh, Äh, arutelu komisjoni esindajaga John äh, Clarkiga äh, erinevatel kaubandusteemadel, mis on seotud põllumajandusküsimustega ja nüüd tuleb meil kinnine koosolek, seega paariks minutiks teeme pausi ja palun assistentidel ja teistel saalist lahkuda, kes ei peaks siin olema, aitäh!